Mr. Kirillov. Thank you, Mr. Chairman. We had uh... jah, suur tänu. eile toimus meil arutelu äh, sede komisjonis ja ma võin öelda, et äh, ähm, sõjaline dimensioon on väga oluline selle toimiku osas ja me ei ole mitte juhuslikult äh, eraldanud aega selleks, et kõigi asjaosalistega selles valdkonnas aru pidada. paluksin kolleegil meie lähenemist, kolleegidel meie lähenemist toetada. kuivõrd äh, muudatusettepanekute osas ei ole meil suuri lahkhelisid ja praegu oleks meil vaja äh, lihtsalt tagada, et Transpordikomisjon võtaks kõiki meie soovitusi tõsiselt ja võtaks need arvesse, sellepärast et kui me sõjalise külje tähelepanu alt kõrvale jätame, jääb see projekt äh, hiljaks. Äh. suur tänu, härra Kirilov. hakkame hääletama siis äh, nüüd ühise taeva, Euroopa ühtse taeva õigusakti härra Liisak ja siin muudatusettepanek üks, kes on poolt? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek härra Luhanilt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number neli raportöörid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, lõige viis, algne tekst,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 erapooletud, vastu võetud. number kuus, muudatusettepanek number kuus raportöörilt, kes on poolt? kuus, hääletame kuuendat, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. Läheme edasi, suuline muudatusettepanek number kolm härra Kaalerilt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud number kaheksa raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek number neli härra Luhanilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number kaksteist, härra Kaarelilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame elektrooniliselt kogu selle arvamuse projekti muudetud kujul, palun hääletage. hääletus on nüüd lõppenud. ja arvamuse projekt on vastu võetud kolmkümmend neli poolt ja kaks erapooletut. õnnitleme teid, härra Kirillov So we continue with the SEDE draft agenda. ja nüüd jätkame oma tööd julgeoleku ja kaitse allkomisjoni päevakorra kallal Bien, chers collègues, bonjour à tous. tere hommikust, kallid kolleegid, hakkame oma tööga pihta jällegi ja nüüd siis on plaanis meil meie alakomisjoni koosolek, peame valmistama ette kolme programm, kolme dokumenti seoses teadusuuringute innovatsiooni raamprogrammi Horisont kaks tuhat kakskümnega äh, ja selle kehtestamisega aastaks kaks tuhat neliteist. siin on kuus ettepanekut ja meie julgeoleku ja kaitse allkomisjon ja väliskomisjon otsustasid koostada äh, kolme esimese ettepaneku kohta oma arvamused, sellepärast et need mõjutavad Euroopa Liidu välispoliitikat. Äh, komisjon ITRE on muidu juhtkomisjon ja meie aseesimees härra Mavro Nikolas on koostanud arvamuse ja kohe annangi talle sõna, et tutvustada me neid, meile neid kolme ettepanekut. suur tänu, lugupeetud esimees, räägin nendest kolmest arvamusest koos. julgeolekuga seotud teadusuuringud on üks oluline osa Horisont kaks tuhat kakskümnest. komisjoni ettepanekus on äh, see horisont kahte, kahte, kahe tuhande kahekümnendasse kaasatud äh, kaasava, innovatiivse ja turvalise ühiskonna äh, raames. mis puudutab õiguslikke aluseid ja eetilisi aluseid Horisont kahe tuhande kahekümne puhul, komisjon peaks parandama seda moodust, kuidas eetilisi põhimõtteid ellu viiakse ja rakendatakse Äh, hindamiskriteeriumite äh, abil ja osaluskriteeriumite abil julgeolekualastes teadusuuringutes. lisaks sellele teadusuuringud Horisont kahe tuhande kahekümne raames ei peaks eksklusiivselt keskenduma tsiviilvaldkonnale, sellepärast et tehnoloogia, mida saab kasutada nii tsiviil- kui sõjavaldkonnas, on, äh, üha kasvab ja Euroopa kaitse ja tsiviiljulgeoleku äh, teadusuuringuid saab suurepäraselt ühitada. iseenesest artikkel kuusteist lõige kaks on sede ja ahvete jaoks problemaatiline, sellepärast et seal on kirjas, et teadusuuringud ja innovatsioonitegevust tuleb Horisont kahe tuhande kahekümne äh, raames äh, suunata tsiviilrakendustele. lõikes kak-, lõiget kaks muudame nii, et äh, sõjalised rakendused, äh, mida saab ka tsiviilrakendustega ühitada, ei jääks välja. rõhutaksin, äh, kui oluline on Horisont kaks tuhat kakskümmend struktuuri rakendamine, mis puudutab ühiskonna ees seisvaid väljakutseid vajadust vastata ülemaailmsetele probleemidele, millega me silmitsi seisame. tuleks koondada teemasid äh, kaasava äh, ühiskondliku programmi raames. programm oleks parem, kui eraldatakse ühelt poolt kaasavat ühiskonda ja teiselt poolt äh, turvalist ühiskonda. selle ettepaneku on teinud proua Madurell, ITLE raportöör ja selles küsimuses oleme me ühel meelel, kuivõrd julgeoleku ja kaitse dimensioonile tuleks pöörata rohkem tähelepanu kaitse on ennetav tegevus, ühiskond peaks olema valmis ka äh, kriiside ärahoidmiseks, ükskõik millised kriisid need ka poleks. Euroopa Liidu aluslepingud võimaldavad teadusuuringuid sõidu, äh, kaitse ja julgeoleku valdkonnas. julgeolekualased teadusuuringud peavad jääma oluliseks elemendiks horisondis ja julgeoleku äh, dimensiooni ulatust tuleks laiendada, et uurida koostöövõimalusi tsiviil- ja sõjalise ja tööstuse vahel. Horisont kaks tuhat kakskümmend peaks aitama kaasa ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika arendamisele, nii nagu artiklis nii nagu mõningates artiklites selles dokumendis mainitud. ja kahepoolne kasutamine teadusuuringutes ja innovatsioonis on väga kasulik, selle eesmärgiks on suurendada meie suutlikkust rahu tagamisel, konflikti ära hoidmisel, julgeoleku, rahvusvahelise julgeoleku tagamisel ja, ja kriisi ohjamisel. Euroopa Liidu Kaitseagentuuri rolli tuleks tunnustada, kuivõrd see võib olla üks peamistest partneritest sünergia saavutamisel koostöös Euroopa Komisjoniga teadusuuringute valdkonnas. kaitseagentuur ja komisjon on nõukogu viimastest, ülemkogu viimastest järeldustest lähtuvalt võiksid esitada aasta lõpuks konkreetsed ettepanekud sünergia loomiseks ühiskasutuse valdkonnas ja asjakohastest Euroopa poliitika valdkondades teadusuuringud, majanduskasv, tööstus, siseturg nende hulgas ja lõpetuseks osalusküsimus ja levitamine äh, Horisont kahe tuhande kahekümne puhul. kaitstud julgeolekuga ühiskonnad peaksid äh, suutma kaitsta oma kodanike äh, vabadust ja julgeolekut ja teadusuuringutel on selles väga oluline roll, teadusuuringute ja innovatsioonitegevuse eesmärgiks peaks olema ennetav tegevus ning kaitse julgeolekuohtude vastu. julgeolek on väljakutseks, mis, mille puhul ei piisa sektoripõhisest lähenemist, on vaja holistlikku, kooskõlastatud lähenemist, teadusuuringud ja innovatsioon on väga olulised julgeolekusektori seisukohast ja kaitsesektori seisukohast see on üks meie kaitsetööstuse konkurentsivõimelisuse näitaja ning aitab meil samuti saavutada Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke, aitäh! suur tänu, proua Koomes, palun! tahtsin omalt poolt öelda, et toetan täiel määral seda, mida ütles härra Mavronikolos, tegemist on väga kõikehõlmava lähenemisega, mida ta meile just tutvustas ja äh, kõige olulisem on see, et need meie hulgast, kes tahavad rohkem Euroopat, need, kes tahavad äh, rohkem Euroopat ka julgeoleku ja kaitse valdkonnas, äh, ei saa teha muud, kui toetada tema sõnu ja üleskutseid. ja need sõnad tuleb ka tegudeks muuta just nimelt nende dokumentide kaudu mis puudutavad Horisont kahte tuhande kahekümnendat äh, programmi, sellepärast et me peame investeerima sinna, kuhu me oleme öelnud, me tahame rõhku panna. konkreetsed rakendused äh, on olulised ja suurem osa neist äh, suuremat osa neist on võimalik kasutada nii julgeoleku ja kaitse valdkonnas kui ka tsiviilvaldkonnas ja parlament peab seda ka kinnitama parlament peab äh, aitama võidelda nende liikmesriikide vastupanu vastu, kes on selle vastu, ühiskasutuse vastu, äh, kes ei taha eraldada rahasid ei teadusuuringuteks ega ka rakendusteks. ja kelle tõttu väga paljud nendest ülesannetest, äh, mida me teoorias oma kohustuseks peame, paljud nendest ülesannetest jäävad teadmata, täitmata. meil on oma tähtis roll mängida ka suhetes äh, sidusrühmadega, julgeolekukaitsetööstusega, kui me tahame, et meie tööstus kinnitaks kanda ka julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas, siis me peame kandma hoolt selle eest, et sidusrühmad mõistavad, millised võimalused sisalduvad äh, Horisont kahe tuhande kahekümne raamistikus äh, ning selles, et me püüame neid kaasata sinna ning äh, nemad ise siis omalt poolt äh, hakkavad ka meie valitsustele survet avaldama. et ka valitsused seda toetaksid ja ma arvan, et ka agentuuri roll siin, nagu härra Mavronikolas ütles, on tõesti tähtis. Euroopa Kaitseagentuur on oluline ja võin teile öelda, et Portugalis proua ähm, Maria Carsa Carvalhoga kes ühe raporti eest vastutab ITRES, korraldasime me avaliku kuulamise, kus oli kohal ka Euroopa Kaitseagentuuri esindaja. selle eesmärgiks oli just nimelt juhtida tööstus, tööstuse tähelepanu, tööstuse esindajate tähelepanu sellele valdkonnale äh, ning äh, tõesti selle ürituse vastu tunti väga sügavat huvi ja härra Mavro-Nikolose arvamus äh, meie nimel on äh, ka oluliseks panuseks, aitäh. suur tänu, proua Kronberg. Thank you, chairman I.... suur tänu, härra esimees. mina olen selle vastu, et äh, sõjaline kasutus äh, siia kaasatakse ja tahan, et räägitakse tsiviilkasutusest, seda erinevatel põhjustel. kõigepealt äh, tehnoloogiline siire ja konkurentsivõime. ma arvan, et äh, tsiviil- ja äh, sõjaväe kasutuse puhul alguses arvati, et kõigepealt kasutatakse sõjaliselt ja siis tsiviilkasutuses, aga nüüd reaalsus on näidanud, et et olukord on täpselt vastupidine ja sellepärast tuleks alustada just tehnoloogia kasutamist tsiviillennunduses ja siis ähm, vaadata, mis saab edasi. see tõstataks, see tõstaks ka Euroopa Liidu konkurentsivõimet ja selline lähenemine olekski, oleks ka tõhusam, kui me hakkaksime kohe alguses neid ressursse jagama ja tehnoloogiline siire on tänapäeval tõesti tsiviilalalt sõjalisele alale. ja teiseks äh, see ühiskasutamise küsimus. me räägime siin nappidest äh, ressurssidest äh, sõjaväe jaoks ja ma arvan, et äh, liikmesriikide jaoks oleks äh, suureks stiimuliks ka teadustöö võimalusi ühiskasutusse anda. see toimuks ka tõhusamalt siis, kui ei antaks mitte Euroopa Liidu poolt äh, raha, vaid lihtsalt ühituse kasutuse kaudu on võimalik ka siis äh, vahendeid äh, suurendada teadusuuringute jaoks. räägitakse väga palju ka sellest, kuidas neid äh, vahendeid kasutada ja mulle on jäänud mulje, et äh, ei ole mingit legitiimset alust neid nappe ressursse praegu kasutada sõjaväe jaoks, mõeldes, et meil on ka kriis. suur tänu ja härra Kaaler, palun! ja suur tänu! mina ei ole eelkõnelejaga nõus. mina arvan, et selle arvamusega on meil võimalik seda siin allkomisjonis peetud aruteluga tõesti äh, nüüd äh, õigusloomelisse raamistikku valada. me ju räägime siin äh, ühise välis- ja julgeolekupoliitika operatsioonidest, me räägime siin operatsioonidest. ma eile juba meie arutelul äh, täiesti teises kontekstis ütlesin, et me ei tohiks siin rääkida mitte üleüldiselt julgeolekupoliitikast, vaid me räägime üksikutest projektidest, mida Euroopa Liit läbi viib, me räägime siin ühise välis- ja julgeolekupoliitika operatsioonidest. ja ma arvan, et äh, väga tähtis on siin arvamuses öelda, et ka neid võiks toetada. siis tahaksin tulla selle juurde tagasi, mida siin Algeeri raportis juba vastu võeti, leheküljel nelikümmend kaks julgustab tihedat koostöö agentuuri ja komisjoni vahel ähm, selleks, et suurendada kahepoolset kasutamist ja leida kõige paremad lahendused ka sõjaväge puudutavatele uurimistöödele ja kasutada äh, äh, ka sõjaliseks ja tsiviil- programmideks ette nähtud raha uurimistööks ja see äh, programm peaks katma ka välise julgeoleku, komisjon peaks aru saama, milline on praegu kriisi ohjamise iseloom, see on nimelt äh, puudutab nii tsiviilosa kui ka sõjaväe osa ja see on nüüd Euroopa Parlamendi lõplik dokument, see ei ole mitte ainult selle allkomisjoni arvamus ja selles mõttes on tõesti see arvamus siin praegu järjekindel ja ma tõesti loodan, et seda kõike on ka siis lõpus Euroopa Parlamendi lõplikus dokumendis uuesti võimalik lugeda, aitäh! suur tänu, härra Semke, palun! jah, suur tänu! mina tahaksin tulla paari faktori juurde tagasi. kõigepealt mulle meeldib väga see ettepanek, mille meile raporti koostaja on esitanud siin ei kirjuta mitte ainult keegi, kes on asjad läbi lugenud ja teoreetiliselt ka läbi mõelnud, vaid tõesti on praktikuga, kes teab täpselt, kuidas praktilises elus need asjad toimivad. ma tahaksin teha ettepaneku, et me selles tekstis räägiksime et me sellesse teksti võtaksime ka ühest huvitavast raportist äh, sõnad äh, üle nimelt härra Liiseki raportist. seal on, räägitakse väga palju äh, huvitavad. siin räägitakse, et see finants- ja majanduskriis, mille käes Euroopa Liit ikka veel vaevleb, üha rohkem Eh, piirab teatud liikmesriikide võimet iseennast kaitsta. mul ei ole teile siin konkreetseid arve ette lugeda, kuid on selgelt näha, et viimastel aastatel eh, kulutused eh, julgeolekule ja kaitsele on vähemalt poole võrra vähenenud ja on kohe kindlasti liikmesriike, kus on kaitsekulutused veelgi väiksemaks muutunud. me ei saa ju loota ainult selle peale, et äh, finantsolukord Euroopas paraneb kiiresti, liikmesriigid peavad leidma kärpevõimalusi ja niimoodi seisame me mingil hetkel paradoksaalse olukorra ees, et mida vähemate vahenditega tuleb meil üha rohkem teadusprogramme läbi viia. näiteks Euroopa Liidus on mitu tosinat programmi, mis tegelevad äh, ühe ja sama ähm, asjaga ja, ja need on programmid, mis ei ole tihti omavahel seotud. seepärast ma kutsuksin üles, et kui meil on vähem vahendeid, siis peaksime me neid äh, äh vastutustundlikult tuleviku nimel välja andma, mitte ainult äh, kasutama seda siis tarbimiseks. me peame tõesti neid vahendeid tähtsateks teadusuuringuteks eraldama, me teame ju väga täpselt, mida Venemaal ja Hiinas äh, kulutatakse ja see kriis äh, peaks olema paremini välja toodud ka selles tekstis siin. suur tänu, härra Luhan! Vă mulțumesc, domnule președinte. Ehm, includerea cercetării... Ehm, suur tänu, härra esimees. Teaduste kaasamine siin peatükis, kus räägitakse ühiskonnast, innovatsioonist ja kaasamisest, on minu arvates väga hea. minu arvates kodanikud ei ole mitte ainult rünnakute sihtmärgid, vaid nad öö, ähm, on ka inimesed, kes võtavad vastu otsuseid, need, kes vastutavad ka julgeoleku eest. Horisont kaks tuhat kakskümmend programm toob väga selgelt välja vajaduse selles valdkonnas edasi minna ja toonitab ka seda, kui tähtis on julgeoleku tagamine teadustöö kaudu ühiskonnas. ja selle raportiga äh, saame me välja tuua selle, kui tähtis on võitlus kuritegevuse ja organiseeritud kuritegevuse vastu, kui tähtis on piiride kaitse, kui tähtis on võitlus äh, küberrünnakute vastu ja kui tähtis on ka Euroopa vastupanuvõime kriiside ja looduskatastroofide puhul. meil on ju päris palju kogemusi sellega, kuid ma tahaksin veel paar asja lisada. nimelt, äh, kui me hakkame vaatama, mis on põhjused, miks inimesed muutuvad vägivaldsed, siis tuleb meil vaadata ka, millised on sotsiaalpoliitilised meetmed vägivallavastaseks võitluseks. seda siin raportis kirjas ei ole, aga minu arvates on see tähtis. ma arvan, et me peaksime tegema pigem ennetustööga, äh, kui on valida, kas ennetada või sekkuda juba kriisi. siis nüüd see julgeolekualase tehnoloogia ja kaitsetehnoloogia suhe. meil tuleb teha uurimistööd ja välja töötada tehnoloogiad, mis äh, on sammuks edasi mõlema valdkonna jaoks on väga tähtis äh, tsiviilkasutust äh, ja sõjalist kasutust mõlemat äh, tugevdada, seda eriti just piirivalve ja küberkaitse osas. oleks väga kasulik teha koostööd ka Euroopa Kaitseagentuuriga selles valdkonnas. ma arvan, ma ei usu, et on võimalik äh, kõiki ohte täielikult elimineerida ükskõik, kas tegemist on siis looduskatastroofidest äh, tulenevate ohtudega või ka e, inimkäest äh, lähtuvate ohtudega. ma arvan, et me lihtsalt peame üleüldiselt suurendama Euroopa taastumisvõimet selleks, et sellest kriisist välja tulla. kolmandate riikide kaasamise võimalus on ka üks võimalus, mida ma tahaksin mainida. see üleüldiselt kõlab hästi kuid komisjoni ettepanekus ja siin raportis ma ei leidnud äh, mingeid äh, kriteeriumeid äh, kolmandate riikide kaasamiseks. ma räägin siin artiklist seitse määruses. seal on lihtsalt kirjas, et iga juriidiline isik, hoolimata sellest, kus on tema registreeritud asukoht, võib selles osaleda, kuid meil ei ole konkreetseid kriteeriumeid ma arvan, et on väga tähtis piirata osalust, äh, just nende juriidiliste isikute pi-, äh, osalust. ei, vabandust, väga tähtis on piirata nende juriidiliste isikute äh, osalust äh, kui nende tegevus või asukoht võib eh, kuidagi tõkestada Euroopa Liidu kohustusi, mis on vastu võetud julgeolekuala rahvusvaheliste lepingute kaudu. see on, need on minu mõtted ja mul on väga hea meel selles arutelus osaleda. ma loodan, et see raport eh, on suureks panuseks eh, sellele valdkonnale ja aitab meil selles küsimuses edasi minna. suur tänu, proua Kroonberg, palun Just a short question to Mr Kaaler. lihtsalt lühike küsimus härra Kaalerile. kuidas teie arvate, et neid äh, ressursse peaks kasutama nii, selleks, et tõesti toetada ka ühist välis- ja julgeolekupoliitikat ja et see lihtsalt ei läheks äh, liikmesriikide rahakottides kaduma? Äh, das kann ja nicht in den nationalen Haushalt see ei saa riigieelarvetesse kaduda, meie välis- ja julgeolekupoliitika operatsioonid on kulude kõige suuremaks osaks, nad ei ole mit-, üldse mitte Euroopa Liidu eelarves kirjas, see kehtib nii personali kui ka tehnika kohta ja ainult üldised kulud tuleb Euroopa Liidul ühiselt kanda ning mis puudutas nüüd tehnikat, äh, materjali, mida planeerimisetapis vaja on, selle puhul ongi just väga tähtis, et me oma otsused üle vaataksime, neid analüüsiksime ja vaataksime, mida meil on vaja selleks, et äh, neid operatsioone läbi viia. ma arvan, et sellega on võimalik Euroopa tasandil lisandväärtust äh, luua ja see ei saa lihtsalt riigi tasandil kuhugi kaduda, sest sellel hetkel kui operatsiooni läbiviimiseks tehnikat, materjali muretsetakse, siis äh, seda peavadki, selle peavadki kinni maksma liikmesriigid, et ainult siis teadustöö etapis, selles kõige varasemas etapis kantakse kulusid ühenduse tasandil nii et on väga täpselt näha, mida siis Euroopa Liit äh, rahastab ja kui ostetakse midagi konkreetset, siis liikmesriik ostab selle oma eelarve raha eest, nii et äh, see tuleb ka väga selgelt siis kirja panna, vähemalt mina näen seda asja niimoodi. Pour... Euh, euh, suur tänu selle arvamuste vahetuse eest, härra Mauro Nikolas, kas soovite äh, arvamuste vahetuse kokku võtta? tegemist on esimese arvamuste vahetusega selles valdkonnas ja me võtan äh, arvesse kõikide kolleegide ettepanekuid, aga katsun alati meeles pidada seda, et äh, me peame ka proua Madurelli ITRE komisjonis äh, veenma meie lähenemise õigsuses ning selles, et meie arvamusi tuleb arvesse võtta ühe lõike kaasamise kohta, mis sisaldab meie peamiseid seisukohti. ja ma arvan, et me jõuame kindlasti arvamuseni, mis on kõigi, kogu komisjonile meeltmööda. komisjon soovib sõna. kas soovib? suur tänu, lugupeetud esimees. no praegune komisjoni ettepanek, ma püüan seda pisut selgitada, sellepärast et Euroopa Parlamendi liikmed võib-olla ei mõista täpselt äh, Äh, neid sõnastusi, mis on erinevates äh, raamprogrammide lõikudes, äh, nii et tuletaksin kõigile meelde, et praeguses raamprogrammis seitse oli täpselt samasugune lause, mis viidab eksklu-, eksklusiivselt tsiviilrakendustele teadusuuringute valdkonnas raamprogrammis seitse ja sellest hoolimata komisjon võttis vastu iga-aastaseid programme, mille käigus rakendati kahepoolse kasutusega programme ja seda koostöös Euroopa Kaitseagentuuriga. tuletaksin teile meelde Euroopa raamkoostööd, kus on olnud juba mitmeid koostöönäiteid sellistes valdkondades nagu raadiokommunikatsioon, mehitamata tehnoloogia ja järel, jälitustehnoloogia. me kavatseme kindlasti jätkata oma tegevust samamoodi nagu varem, nii et meie jaoks eksklusiivselt tsiviilne äh, on täiesti äh, äh, kooskõlastat-, ühitatama kahepoolse kasutamisega tsiviiljulgeoleku tehnoloogia, millel võib olla potentsiaalne rakendusvõimalus ka kaitsesektorile. loomulikult me ei toeta praegusel hetkel seda, et äh, hakatakse arendama ainuüksi kaitseks äh, sobivat tehnoloogiat, me arvame, et teadusu-, kaitse, teadusuuri-, alased teadusuuringud peaksid äh, leidma aset Euroopa Kaitseagentuurile antud eelarvevahenditest, vahenditest, mida on andnud liikmesriigid ekstra sellele agentuurile. ja selline on meie lähenemine kõikides nendes raporti valdkondades ja ma arvan, et meie seisukohad tegelikult ei ole nii erinevad härra Mavro Nikolosa tutvustatust. no härra Kaaler ma teen äh, lühidalt ja just nimelt sellepärast meie äh, fraktsioon tahabki selle eksklusiivse viite fraasi sealt lihtsalt ära kustutada ja teiselt poolt äh, mina ütlesin oma sõnavõtus, et tegelikult me ei räägi siin kaitsealastest uuringutest, vaid äh, me mõtleme siin oma ühise välis- ja julgeolekupoliitika missioonidele ennekõike äh, Äh, ja selles on kokku leppinud ka ministrid, äh, liikmesriikide ministrid, need missioonid toimuvad äh, ja üleüldiselt liit ei tegutse kaitsealal, vaid peamiselt missioonide alal. ja ma arvan, et selles kontekstis peaksime me kasutama ka Horisont kahte tuhande kahekümnendat sihipäraselt ja sellepärast see konkreetne fraas tuleks kustutada suurepärane, teen siis ettepaneku, et jätame selle asjaga, oleme selle asjaga tänaseks ühele poole jõudnud äh, ja juulis toimub meil ka arutelu härra Mavronikose arvamuse projektide kohta ja muudatusettepanekute äh, esitamise tähtaeg on kaheteistkümnes juuli. Läheme siis edasi meie päevakorra järgmise punkti juurde, milleks on äh, äärmiselt äh, asjakohane ja väga pikisilmi oodatud äh, raport, härra Tarandi raport, mis käsitleb ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rolli ilmastikust tingitud kriiside ja loodusõnnetuste korral. ja tegemist on väga huvipakkuva teemaga ja ähm, nõuti meie komisjoni raportit, nii et annan nüüd sõna kohe härra Tarandile. Thank you, Mr President. suur tänu, härra esimees. meie ees on siis minu raporti projekt ja ma püüan siis seda kirjeldada ja ootan äh, huviga juba arvamuste vahetust pärast minu sissejuhatavat sõnavõttu ja teie kommentaare. üldiselt võib öelda, et Euroopa Liidu ja liikmesriikide pingutused äh, käsitleda seda teemat äh, ÜRO Julgeolekunõukogus äh, juulis kaks tuhat üksteist ja kliimadiplomaatia alased üritused on viinud selleni, et kliimamuutuse ja selle julgeolekualased mõjutused on, neid äh, saab panna rohkem tulevikuriski analüüsidesse ning neid peaks panema tulevikukonfliktide ja riskide analüüsi protsessi ma äh, ei usu, et Euroopa Liit oleks saavutanud väga palju kliimamuutuse valdkonnas viimase viie aasta jooksul ka ju looduskatastroofide ja julgeoleku äh, dimensiooni valdkonnas, aga selle algatusraporti eesmärgiks on seda valdkonda äh, viia edasi äh, konkreetsete ettepaneku, konkreetsete tegevuste äh, faasi sõnadelt tegudele. Äh, me peaksime püüdma erinevaid asjaosalisi ühendada, kes praegu ei, võib-olla ei ole nii innukalt üksteisega rääkinud. hoolimata sellest, et meid ümbritseb finantskriis, on selleks praegu õige aeg. ma arvan, et Euroopa välistellitus ja proua Ashton peavad oma ülesannete kõrgusel olema selles valdkonnas ning tegema seda, mida kõrge esindaja on, lubas oma mandaadi alguses teha. kui see ühine äh, Euroopa Välistalituse ja komisjoni ähm, äh, analüüsidokument äh, kliimapoliitika valdkonnas pakub välja kolm tegevuste helga, üks neist on kliimamuutus ja rahvusvaheline äh, julgeolek, siis nüüd me peame olema loomingulisemad, peame näitama üles suuremat poliitilist tahet ning äh, panema rohkem rõhku tegudele. tõesti, selles raportis on mitmeid soovitusi, mida ma olen arvesse võtnud äh, komisjonipoolseid ettepanekuid, aga üleüldiselt tahaksin mina kaugemale. esimese äh, peatüki soovitused poliitiline soov, poliitiline äh, tahe tegutseda, Euroopa Liit peab koostama nimekirja kliimamuutusest kõige rohkem, kõige suuremas kliimamuutuse ohus olevate piirkondade üle, nagu näiteks Arktika, Hi-, Himaalaja äh, ja väikesed saareriigid ja nii edasi ja nii edasi. oma raportis äh, me teeme ettepaneku koostada poliitiline dokument, kus on peamised juhtnöörid, vahendid, kliimajulgeolekupoliitika valdkonnas kirjas ja süvalaiendamine peaks olema meie juhtmõtteks selles valdkonnas. teeme ettepaneku moodustada nõukogus või välistalitluses ametlik töörühm, kes tegeleb kõigi nende teemadega, mis on seotud kliimaga ja energiaga seotud julgeoleku ja kaitse küsimustega koordineerides oma tegevust NATO-ga ja ÜRO-ga ähm, pädevusvaldkondade arendamises ähm, ja siis äh, ühiskasutuses peaks äh, nutikaid rakendusi, arukaid rakendusi äh, toetama. kutsub üles algatusfondi loomist ähm, artikkel nelikümmend üks kolm selleks, et tulevikus ühiskasutusprojekte välja töötada. teiseks, teine telg, tegevustelg, äh, strateegilised ja kontseptsionaalsed väljakutsed ja uue lähenemise vajadus. Euroopa välistalitus peaks kliimamuutuse negatiivset mõju äh, analüüsima koos rahu ja stabiilsuse vajadusega ning äh, kõigis äh, olulistes äh, ühise välispoliitika ja, ja teistes dokumentides peaks olema seda arvesse võetud, et oleks tagatud selle elemendi arvessevõtmine ka igasugustes poliitikavaldkondades. kutsub kõrget esindajat üles kandma hoolt selle eest, et välistalituse osakonnad, kes tegelevad kaitse ja ja julgeolekupoliitikaga võtavad rahvusvahelise valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli ja kõige viimasemaid hinnanguid arvesse ja ka teisi viimaseid hinnanguid. kliimaeksperdid peavad olema kõikides välistalituse osakondades, mis on seotud siit olukorra hinnanguga ja varaste hoiatusega. kutsub välistalituse organeid üles looma pidevaid teabekanaleid komisjoni asjakohaste osakondadega Äh, ja ka Euroopa, äh, ÜRO agentuuridega ja UNEF-i programmidega, samamoodi nagu NATO-ga. siis äh, meil on vaja tsiviilprogrammidele juurdepääsu kogu kodanikuühiskonnale. kolmandaks, teljeks, tegevuse teljeks, Euroopa Liidu kliimapoliitika vajadus kutsub Euroopa Välistalitluse Komisjoni üles moodustama Euroopa kliimapoliitika meie ühises välis- ja julgeolekupoliitikas äh, ja seda energia, julgeoleku ja kliimajulgeoleku valdkonnas neljandaks. neljas pealkiri institutsiooniline loomingulisus, äh, instrumendid äh, ja suutlikkus. Euroopa Liit peaks kutsuma kõiki liikmesriike üles kliima ja julgeoleku äh, elemente võtma oma äh, ülddoktriini, rõhutab tsiviil- ja sõjalisi äh, su-, suutlikkusi, mis on seotud kliima- ja looduskatastroofidega, sealhulgas maa ja õhu- ja meretransport, mobiilsed haiglad, kommunikatsioonitaristud ja inseneri valdkonnaga seotud. kutsub Nõukogu ja Euroopa Kaitseagentuuri äh, uurima, kas oleks võimalik äh, luua äh, infrastruktuur, mida saab kasutada ühiskasutuse valdkonnas, inseneri valdkonnas. kutsub komisjoni üles seda arvesse võtma Äh, järgmise finantsperspektiivi arvates kaks tuhat, äh, alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast äh, kliimaelement tuleb arvesse võtta kõikide, kliimaelemente tuleb arvesse võtta kõikide finantsinstrumentide puhul. Euroopa Liidu delegatsioonid tuleb saata kõige haavatavatesse, kõige äh, haavatavamatesse piirkondadesse mm, selleks, et äh, analüüsida äh, olukorda varase hoiatuse süsteemi seisukohast ja lõpetuseks kutsub kõrget esindajat äh, üles moodustama kliimajulgeoleku, looma kliimajulgeolekupoliitika erisaadiku ametikoha ja tervitame ka ÜRO erisaadiku ametisse nimetamist ning kutsume Euroopa Liitu üles sama tegema Need olid siis meie, äh, minu raporti peamine mõte ja katsun neid pisut äh, ümber sõnastada äh, praegu see projekti sõnastusest, sellepärast et see valdkond on tõesti väga suureks väljakutseks. proua Neits, kes on Rahvapartei raportöör. suur tänu, kallid kolleegid, suur tänu Tarandile raporti eest äh, kliimaga seotud äh, kriisid, äh, looduskatastroofid, see on mõt-, heaks mõtteaineks, aga meil on väga paljusid punkte, milles tahaksime äh, esitada oma arvamuse, esitada muudatusettepanekuid. minu eesmärgiks äh, meie fraktsiooni rapo-, variraportöörina on äh, tagada, et see dokument oleks praktiline ja aitaks olemasolevaid struktuure tugevdada ja mitte luua uusi struktuure. kõigepealt ma arvan, et me peaksime keskenduma sellele, et me parandaksime Euroopa Liidu personali oskusi Äh, ja võimalusi äh, selliste kriiside mõju analüüsida ja analüüsida nende mõju liikmesriikide julgeolekule äh, ja Euroopa Liit peaks mõtlema, kuidas ta parimal võimalikul moel väljakutsetega toime tuleb, kui tegemist on väljakutsetega, mis on seotud looduskatastroofidega, mis võivad mõjutada meie sisepoliitikaid ja struktuure. kõige olulisem on see, et ma usun, et Euroopa Liit ja areng, Euroopa Liidu arengu ja humanitaarabi valdkonda äh, ei, ei, seda ei peaks asendama, vaid äh, seda tuleks täiendada. ja ma kordan, äh, et me ei peaks langema ohvriks poliitilistele ideoloogiatele, vaid peaksime pigem oma töös püüdlema pragmaatilise lähenemise poole härra Mavronikolas sotsiaaldemokraatide äh, nimel esindab härra Paleskist. jah, räägin härra Paleskise nimel, kes tervitab raportööri üleskutseks, üleskutset tähelepanu pöörata kliimariskile ja analüüsida koostöövõimalusi, et tagada, et Euroopa Liidu, Euroopa Liidu konfliktide ärahoidmist, kriisi haldamine, kriisijärgne ülesehitustöö, kliima kliimaga seotud katastroofide puhul on oluline, see raport toob üldsuse arutellu äh, jällegi kliimamuutuse, mis on suurimaks julgeolekuohuks äh, meie maailmas viimastel aastatel on äh, aga seda varjutanud majanduslik ja finants. selle raporti lisandväärtus on määratleda, kuidas Euroopa kiiret reageerimist parandada looduskatastroofide olukorras, tõhus reageerimine kriisidele nagu looduskatastroofid peab äh, kaasama nii sõjalist kui ka tsiviilsuutlikkust ning neid kahte valdkonda äh, koostöös sooviksime me näha, me peame seetõttu arendama meie suutlikkust äh, ja mõtlema, kus sõjaline valdkond suudaks lisandväärtust tuua raportis kutsutakse liikmesriike üles kiiresti kasutatavat paindlikku äh, äh, meeskonda välja arendama, kes, äh, mida saab kasutada mingites tingimustes ka sõjaliste operatsioonide elluviimiseks, sõjalisel juhtimisel, varane hinnangu, varane hindamissüsteem peaks aitama tagama seda, et Euroopa Liidus kasutatakse kõige sobivamaid vahendeid, mitmedistsiplinaarsete meeskondade kasutamine, kus on tsiviilelement, sõjaline, sõjaeelsed eksperdid ja tsiviilsõjalised eksperdid, eksperdid tugevdada tuleks koostööd Euroopa Liidu äh, ja naaberriikide vahel äh, suutlikkuse arendamise vallas. kliimaga seotud äh, suured kriisid tekitavad suurt ajutist ja ka püsivat rännet, liikmesriigid peavad seetõttu oma piiripoliitikad üle vaatama ja tsiviil, sõjalisi ja humanitaarmeetmeid valmistama ette selleks väheolukordadeks suur tänu, proua Nikolai. Not be a political declaration because my view is that this report ma ei taha siin mingit poliitilist äh, resolutsiooni, mina leian, et tegemist ei peaks olema poliitilise raportiga. me jagame väga paljusid mõtteid siin raportis, me leiame, et see on tõesti väga heaks äh, lähtekiviks meie tulevastele aruteludele meil on võimalik teha siin muudatusettepanekuid ja meie fraktsioon on otsustanud neid ka teha. ma paluksin teil aga olla natukene realistlikum. väga raske on kriisist äh, välja töötada uusi võimalusi, eriti just selles valdkonnas, sest siin on tõesti väga keerulisi aspekte, väga raske on ka prioriteete paika panna selleks, et nende raskuste vastu võidelda. mul on ka teile küsimus, mis puudutab institutsioonide eh, loovust. Te saate päris hästi aru, et eh, need kiirreageerimisüksused eh, ja transpordirühmad, et nende võimsust tuleb parandada. väga tähtis on, et see võimsus ka tõesti toimiks ja töötaks mida te mõtlete sellise korpuse loomise all? Merci, monsieur Galler souhaite intervenir. Ja, vielen Dank. Ähm, ich möchte mich zunächst ganz unserer aitäh, ma sooviksin toetada variraportööri, kes ütles, et me peame küsimustele lähenema väga praktiliselt ning siin nimetati ka sõna realistlikult. ma arvan, et me peame kogu seda raportit tõsiselt uurima ning mainima neid asju, mis kindlasti siia kuuluvad. mulle väga meeldib viide juba olemasolevatele dokumentidele. volinik Georgieva ütles samuti, et me oleme juba näiteks tsunami puhul kahe tuhande neljandal aastal eh, reageerinud ning eh, inimkäest tingitud katastroofide eh, likvideerimisel, näiteks ka Mistrada puhul oleme me tõepoolest rakendanud oma võimekusi ning me oleme tsiviil- ja sõjaväelisi struktuure kasutanud paralleelselt, see tähendab, et kriisiolukordades looduskatastroofe likvideerides oleme oleme me seda juba teinud eh, ning eh, me peame rõhutama seda, et tuleb ühtviisi tähelepanu pöörata nii inimese põhjustatud kui ka looduskatastroofidele. ma uuriksin raportit ka selles osas, kas näiteks punktis neliteist, siin ma eh, sooviksin, et me küll teame, kus kohas probleemid on, kuid siin tuleks rohkem sega, segavõtti minna ning viieteistkümnenda punkti osas, mis puudutab poliitika dokumente kliimapoliitika kohta, kliimajulgeoleku kohta, siis minu arvates meil on olemas niisugused instrumendid, mis võimaldavad meil reageerida äh, inimkäe põhjustatud või ka looduskatastroofidele kuid äh, meil oleks vaja äh, siin äh, rääkida Euroopa Liidu kliimapoliitikast, kuid me ei soovi liiga palju tühja õhku siia dokumenti sisse võtta, niisiis tuleb meil lähtuda väga konkreetsest sõnastusest. meil on vaja äh, jätta kõrvale suured sõnad ning valida väga pragmaatiline lähenemine, nimetada, mida me juba suudame teha, et me teadvustame probleeme ning meil on vaja neile asjalikult reageerida ning meil ei ole vaja teha suuri sõnu ning suurte sõnade tegemisest ma tõepoolest soovitaksin hoiduda ning seda tuleks äh, kogu raporti äh, raames silmas pidada ning lähtuda reaalsusest. sellest tulenevad ka meie muudatusettepanekud, aitäh. Euh, hästi, kui ei ole rohkem kolleege, kes tahaksid sõna võtta, siis anname uuesti sõna härra Tarandile selle arutelu kokkuvõtmiseks, palun in this stage I would be tremendously careful to draw ma oleksin siin praegu väga ettevaatlik järelduste tegemisel, vähemalt selles etapis. suur tänu kolleegidele märkuste ja kriitika eest, ma üritan lihtsalt lühidalt vastata proua Nikolai küsimusele, et mida ma mõtlen selle öö, äh, öö, äh, korpust kor,, vabandust, nende üksuste loomisel, ma arvan, et neid on vaja, kuid kahjuks ma ei ole siin mingi kõrge ohvitser, kes võiks täpselt ähm, välja töötada selle, kuidas need üksused töötaksid, võib-olla ma saan aga siiski kuidagi muuda seda sõnastust ja öelda, et meil on vaja sellist võimsust, et oleks võimalik selliseid äh, kiireloomulisi üksuseid luua äh, lennuväljadel ja ka mujal, sest tegemist on tõesti hädaolukorraga ja tegemist oleks üks äh, sõjaväelise üksusega, mis peaks siis teatud hetkel ka olema võimeline tegutsema. olen ka täiesti nõus härra Kaaleriga, et äh, liiga palju tühja õhku on kliimamuutuse äh, puhul tõesti halb. aga meil on siin aluseks komisjoni ja välisteenistuse dokument, kus räägitakse stabiilsusvahendist. nii et me räägime tegelikult siin sellest ettepanekust. jah, ma olen nõus. et see raport Äh, kuidas see Rahvapartei kolleeg ütles, et see võiks olla vähem poliitilis-ideoloogiline? ma isegi ei tea, äh, kas ma peaksin nüüd rääkima siin poliitilisest või ideoloogilisest poolest, vaid äh, ma kohe kindlasti mõtlen pikalt selle märkuse üle järele. aga jällegi, suur tänu ja juba ootan põnevusega neid kohtumisi variraportööride ja teiste asjast huvitatutega. hästi. ja nüüd äh, muudatusettepanekut äh, võib teha, neid võib teha kuni neljanda juulini. ja ma tahaksin teid julgustada ka siis arutelusid jätkama selle väga huvitava äh, Äh, küsimuse osas ja nüüd meie päevakorra viimane punkt täna, milleks on härra Pašku raport. selles raportis käsitletakse Euroopa Liidu vastastikuse kaitse ja solidaarsuse klausleid ning nende poliitilisi ja operatiivmõõdet. Need on, need klauslid on nüüd Lissaboni lepingus sees ja tegemist ei ole mitte ainult teoreetilise aruteluga, vaid me räägime siin tõesti tähtsatest doktriinidest, mis Lissaboni lepingu kehtima hakkamisest on võib-olla eh, pigem jäänud eh, varju. ma ei taha siin rääkida mingist suurest eh, revolutsioonist, aga meil on tõesti näha juba ühise väl-, välis- ja julgeolekupoliitika raames väga suuri arenguid siin on väga palju erinevaid analüüse juba selle kohta tehtud, aga Lissaboni lepingu raames ei ole seda põhjalikumalt vaadatud ja selle raporti kaudu on võimalik Euroopa Parlamendi sellega lähemalt tegeleda. härra Pašku, palun. suur tänu. aitäh, tegemist on küsimusega mille puhul me kõigepealt endalt küsisime, et mis saab siis, kui mõni riik palub nende artiklite rakendamist. ja te teate, et äh, see oli esimene küsimus, äh, mis meile ka esitati ja me üritasime sellele vastata. mida me siis tegime, me töötasime välja töödokumendi, me jagasime selle laiali variraportööridele ja lähtuvalt nendest aruteludest, mis meil oli, Eh, just komisjoni ja nõukogu esindajatega, kes vastutavad eh, juhul, kui nendest klauslitest kinni ei peeta. nüüd me üritame välja töötada dokumendi lõplikku versiooni. esimene versioon on kolleegidele laiali saadetud ja kolmekümne esimesel juulil eh, peaksid valmima ka tõlked teistesse keeltesse ja selle eh, seitsmeteistkümnendal septembril vaatame selle raporti ettepaneku siis meie komisjonis läbi, kahekümnendaks septembriks tuleb teha muudatusettepanekud, arutelu muudatusettepanekute üle toimub siis novembrikuus. see on meie ajakava. jah, me alustasime selle raportiga tegelikult sisulist analüüsi, sest meil tuleb eh, need mõlemad klauslid ka praegusesse konteksti panna. ja see kontekst näitab väga selgelt uusi ohtusid ja riske, mida, mis kohe kindlasti võivad ka mm, tõkestada erinevate riikide valmidust äh, nende küsimustega tegeleda. me peame tõesti praktiliselt äh, ka need äh, klauslid ellu viima. praegusel hetkel on tegemist lihtsalt, praegu me siin äh, Äh, vastastikuse abi klausliga, mis on siin Brüsselis välja töötatud, see lihtsalt püsis. me saatsime selle edasi NATO-le, see jõudis siis nende riikideni, mis oli NATO, mis olid NATO liikmesriigid. aga NATO raames ei ole mingit lepingut ja kuidagi tuleb nüüd äh, kõik Euroopa Liidu liikmesriigid kaasata, sest liikmesriigid võivad seda nõuda. kuigi need kaks klauslit äh, käivad käsikäes, me analüü-, paremaks analüüsimiseks me nad eraldasime. ja sellest tuleb ka see struktuur, kõigepealt kohaldusalu, teiseks äh, võimsus ja kolmandaks siis erinevad menetlused ja struktuur pärast seda, kui me hindasime Euroopa Liidu institutsioonide rolli, sai selgeks see, mida teie tegelikult juba varem oma raportis soovitasite, et me peaksime ka Euroopa operatsioonide peakorteri eh, mõtte edasiviimist toetama, selle peale peaks tõesti mõtlema ja me peaksime mõtlema, kuidas äh, vas-, kuidas käituda nende liikmesriikidega, kes on siiamaani sellele vastu olnud. nüüd solidaarsusklausli puhul. mõned, sest meil on Euroopa Liiduga tegemist, ütleb härra Pasku, vastates härra Kaaleri küsimusele, mida, mis esitati ilma mikrofonita. eks me seda ei, näeme. kui me räägime nüüd solidaarsuse klauslist, siis on tõesti liikmesriike, kes on tõesti valmis sellega ühenema, ühinema. olukord läheb raskeks siis, kui katastroof on tõesti nii suur, et äh, sellest puudutatud liikmesriik ei ole võimeline sellega hakkama saama ja me peaksime piisavalt paindlikkust ette näitama selleks, et reageerida erinevatele olukordadele ja aidata siis neid riike. siis veel üks element. liikmesriigid peaksid teadma, kus on neil puudujääke ja peaksid hakkama neid kõrvaldama, sest muidu lihtsalt äh, äh mõned äh, lõikaksid kasu äh, teiste püüdlustest. ja see asi tuleks tasakaalu viia kõige tähtsam põhimõte on see, et Euroopa kriisireageerimisüksus kas ilma või koos solidaarsusklausliga äh, peab põhinema teatud äh, põhimõtetele. Äh, meil tuleb hinnata võimsust, sisestrateegiat, seda peaks tegema välisteenistus meie järelduseks pärast arutelusid on see, et me peaksime killustumisest üle saama, me peaksime ka erinev, äh, topelttööd äh, vältima ja me peaksime ühendama erinevaid menetlusi. on kaks erinevat koolkonda. on need, kes ütlevad, et me peaksime kõik äh, ühe pealkirja alla kokku viima, et noh, tõesti oleks tõesti ühe kohaga, kust kõiki neid teenuseid pakutakse, teised räägivad äh, Ähm, ühendamisest ja mõne sektorile ja erinevatele sektoritele e-, erinevate prioriteetide andmisest, seda siis vastavalt olukorrale. et kui on inimpõhjustatud katastroof, siis on vastutav üks äh, üksus, kui on looduskatastroof, siis teine aga ükski äh, katastroof ei ole ühedimensionaalne, Äh, tavaliselt puudutab ta erinevaid valdkondi ja seetõttu on vaja ka koordineerimistööd. siis veel, kuidas poliitilist koostööd Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel parandada? on väga tähtis, et liikmesriigid äh, oleksid tihedalt seotud äh, ja koostöö peab toimima sujuvalt. kokkuvõttes ütleksin, et et see, mida me variraportööridega välja töötasime, oli see, et me tõesti anname informatsiooni igas etapis ja sedasama kehtib ka nende inimestega, kellelt me nõu küsisime. Nend-, ekspertidel peab olema võimalus äh, nõu anda, me ei kavatse seda kuskile sahtlipõhja peita ja mitte kellelegi näidata ja siis suure üllatusega välja tulla. ei, ei. meie eesmärgiks on otse vastupidi välja töötada midagi, mis tõesti toimib ja teha seda läbipaistvalt. suur tänu! suur tänu selle aimu andmise eest sellel teemal, mis on väga tähtis, me paistab, et ajakavad on väga head, meil on vaja äh, põhjalikumat äh, arvamuste vahetust, praegu on ainult tegemist äh, algse arvamuste vahetusega, tuletaksin teile meelde proua Tšanaku. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και τον εισηγητή με τον οποίο είχαμε μια πρώτη συνάντηση. Suur tänu. me με περίπτωσης τρομοκρατικών επιθέσεων. Ja see on tege-, tegemist on väga olulise valdkonnaga, kui peaks äh, leidma aset nii looduskatastroof, äh, terrorismirünnak, ähm, siis äh, see klausel omandab kohe väga olulise tähtsuse ja me võime, saame nüüd sellest äh, valdkonnast rääkida põhjalikumalt äh, ja härra Brocki pole küll praegu kohal, kuid äh, kavatseme esitada oma ettepaneku. ja oma arvamuse solidaarsuse klausel on äärmiselt tähtis teema ja võib osutuda väga oluliseks ka Euroopa kaitse seisukohast ja härra Pasku ütles juba ka, et äh, meil peaksid olema ühised äh, eesmärgid. sellel asjaolul on kaks elementi. Äh, artikkel nelikümmend kaks lõige seitse aluslepingust, kus käsitletakse konkreetset äh, rünnakut mõne riigi territooriumil ja siis äh, see nõndanimetatud solidaarsuse klausel, äh, mis ise asub artiklis kakssada kakskümmend kaks Euroopa toimimise lepingust. ja me peame nüüd vaatama, kas me peame eristama siin erinevaid agressoreid ja praegu seda tehtud ei ole, kuid äh, me peaksime olema valmis institutsiooniliselt äh, igasugusteks arenguteks, mida on ka võimaldatud aluslepinguga ja seetõttu äh, need klauslid, mis kaitsevad, mis tegelevad kaitse ja solidaarsusega, on sisse toonud, sisse toodud määratlemata agressori tüüpi. Äh, igal juhul me peaksime tagama sellise olukorra, kus otsuseid saab langetada kiiresti, äh, peaaegu automaatselt. nüüd tekib küsimus, kuidas äh, operatiivselt tegutseda, kuidas otsuseid operatiivse tegutsemise kohta langetatakse ja nendele küsimustele tuleks äh, vastuseid leida äh, tippkohtumise tasandil. Äh, kas ülemkogu peaks sellega tegelema? või välisministrid? või poliitilised komisjonid? ka see tuleks otsust ära määrata olen nõus raportööriga, et ähm, mingisuguseid äh, tekste, millele toetuda pole, me oleme, tegutseme siin tundmatu maal, äh, kuid äh, me tahame rohkem läbipaistvust ja äh, me räägime praegu küll tõenäolistest arengutest, mis on siiski väga vähe tõenäolised, kuid äh, Äh, sellegipoolest me peame sellest rääkima, peame rääkima sellest, ähm, milline võiks olla äh, liikmesriikide solidaarsuse äh, võimalike, selliste võimalike juhtumite puhul, milline on liikmesriikide otsustusprotsess ja me ähm, peaksime paika panema võib-olla ka oma meetmed, mis aitaksid meil ka kokkuhoidu saavutada, näiteks ettevalmistava tegevuse käigus ühiselt tegutsedes ja ja kõik see, mis puudutab äh, liikmesriikide julgeolekut ja välisoht, äh, väliseid ohte, neid, mida me, nagu me oleme juba tuttavad ja mis, millega me veel ei ole tuttavad Äh, raportöör äh, on juba äh, siin oma sõnavõtus sellest rääkinud ja meie peame oma tegevuses lähtuma väärtustest, millel Euroopa Liit põhineb ning sellest lähtuvalt panema paika ka sellised äh, meetmed, mis lähtuvad solidaarsusest ning teenivad meie rahva, meie kodanike huve ja äh, Euroopa kodanikel on äh, õigustatud ootused meie julgeoleku valdkonnas ja me peame võtma meetmeid selleks, et olla reaalsuses valmis võimalikuks olukorraks äh, kus tulevikus me peame ühiselt tegutsema, me peaksime seda saama äh, teha äh, kergemini, ilma seejuures ohustamata NATO tegevust loomulikult äh, ja suur tänu raportöörile, kes meie arvamusi arvesse võtab ja edastab, tegemist on väga hea, väga olulise Äh, valdkonnaga Euroopa Parlamendi jaoks, sellest sõltub see, kuidas Euroopa Parlament sellises tegevusvaldkonnas oma kontrolli, kontrolliõigust saab teostada praegu. Äh, praegu me oleme alles algusfaasis äh, ja me nüüd peame oma tööd jätkama selle raporti koostamise kallal. härra Tahv, palun uh,. Good morning, everyone. I... tere hommikust kõigile! olen tõesti nõus, tähtis raport on see. kardan, et äh, me, et lõpuks jõuab see tekst meieni juuli lõpus äh, ja mõistlikud inimesed on äh, juba puhkusel selleks ajaks Äh, ärge muidugi muretsege, ütleb härra Tahv härra Paskule, mina ei ole mõistlik selles valdkonnas, aga aga tegemist on raportiga, mis on ära teeninud äh, maksimaalse võimaliku levitamise meie kojas, kui mitte, kui isegi mitte enamat ja me peaksime ka konsulteerima komisjoniga, peaksime konsulteerima NATO-ga, sellepärast et NATO teadmised on suured Euroopa äh, riikide tegutsemissuutlikkuse äh, vallas äh, erinevates hädaolukordades. ja ma arvan, et oleks mõistlik, kui me NATO teadmisi ja kogemusi ka ära kasutaksime. ja seda võimalikult suurel määral. aga menetluslik küsimus põhiseaduse komisjonis AFCOs kaaluti arvamuse esitamist äh, selle raporti kohta ja mina arvan, et äh, see oleks hea mõte. mina igal juhul AFCOs toetasin seda mõtet, äh, et AFCO koostab oma arvamuse, et analüüsida selle nende klauslite rakendamisi, rakist, rakendamise põhiseaduslikku külge, võib-olla ei olegi seal mingisuguseid erinevaid ele elemente või külge, aga igal juhul äh, ma arvan, et oleks põhjust julgustada neid see, seda analüüsima. ja siis äh, veel kaitse ja julgeoleku valdkonnas ma arvan, et me instinktiivselt juba teame, et äh, üks ühe üks lahendus kõigile liikmesriikidele ja, ja erinevatele olukordadele ei sobi ühis-, tuleb erinevaid ana-, lahendusi kaaluda. ja need kaks artiklit kakssada kakskümmend kaks Euroopa toimimise lepingust ja Euroopa Liidu lepingu artikli nelikümmend kaks ala lõige seitse, siis me peaksime seejuures teadvustama endale äh, et äh, mainitakse kolme liiki tugevdatud äh, koostööd, äh, mida julgeoleku ja kaitse valdkonnas, mida aluslepingud võimaldavad. riikide rühmad, riikide klastrid saavad neid kasutada, et tegutseda kiiremini ja põhjalikumalt, kui, kui tegutsemine oleks kahekümne seitsme riigi koos tegutsemise korral. artikkel kolmsada kakskümmend üheksa ala lõige kaks Euroopa toimimise lepingust, artikkel nelikümmend neli Euroopa Liidu lepingu, lepingus räägivad eri ülesannetest, special tasks või erimissioonidest, mida teostavad äh, riikide rühmad ja siis loomulikult on veel artikkel nelikümmend kuus, äh, mis on äh, alaline struktureeritud koostöö. ja ma arvan, et oma raportis peame arvestame ka selle tõenäosusega, selle võimalusega, et äh, mõned riikide rühmad tegutsevad ja mõned riikide rühmad ei tegutse erinevates äh, olukordades. aga nüüd siis see töödokument, äh, mis on meie ees ja härra Pasku tutvustav sõnavõtt kogu oma austuse juures ma ei ole nõus sellega, et äh, nende klauslite Lissaboni leppesse põimimine oli äh, kõigest sümboolne samm. kui ma õigesti mäletan, äh, siis oli tegelikult väga raske konvendis jõuda nende klauslite kaasamise osas kokkuleppele ja nii-öelda siis äh, Lääne-Euroopa Liidule hüvasti öelda. see ise osutus väga vastuoluliseks arutelu teemaks. nii et ma arvan, et oleks viga, kui parlament äh, nende kahe klausli äh, kaasamisse suhtuks liiga kerglaselt, tegemist on tõsise kvalitatiivse sammuga Euroopa suurema integreerumise suunas ning Euroopa tegutsemissuutlikkuse arendamise vallas julgeoleku ja kaitse valdkonnas. julgeoleku ja kaitsealane lõimumine on Euroopa ühtsuse üks äh, mootoreid, äh, mida võib-olla mõningates teistes äh, poliitikavaldkondades ja majandusvaldkondades Euroopas tegelikult üldse polegi. ja härra Pašku, ehk härra Pašku võiks mulle öelda, mida ta arvab komisjoni ja kõrge esindaja kavatsustest. mida tema arvates äh, kõrge esindaja Euroopa Komisjon teeb rakendus- ja operatiivsete mehhani-, rakendusliku operatiivse mehhanismi valdkonnas äh, me peame igal juhul äh, tegutsema komisjoniga, Euroopa Komisjoniga üheaegselt ja peame oma tegevuses nende tegevust arvesse võtma. siis veel, rääkisite õigustatult, kui oluline on kõige kõrgemal tasandil poliitiliselt tegevust kooskõla, kõlastada sellises delikaatses töövaldkonnas. siin puhul saab rakendada kahte lähenemist. kas kiire kriisi haldamist või Äh, poliitiliste kohustuste äh, võtmist kõrgemal tasandil. ja need kaks lähenemist, äh, need kaks alternatiivi ei pruugi olla ühesugused. ja sõltuvalt siis olukorrast NATO kohta. ütlesite õigusega, et võib tekkida olukordi, kus ei äh, ole võimalik jõuda kollektiivse tegutsemise äh, otsuseni NATO kontekstis, NATO raamistikus, aga ähm, palju tõenäolisem on olukord, et, äh, et NATO otsustab mitte sekkuda. nii et ähm, ei teki mingisugust selline olukord ei teki mitte lahkhelide tõttu, vaid mm, ühiselt otsustatakse NATO poolt mitte sekkuda. ja ma arvan, et sellises olukorras Euroopa Liit peab osalema NATO läbirääkimistes sellepärast et need äh, läbirääkimised oleksid äh, üks osa ettevalmistavast äh, tööst, pärast mida Euroopa Liit peab oma ülesandeid täitma asuma, nii et tihedam koostöö Euroopa Liidu ja NATO vahel peaks aitama meil jõuda operatiivse mehhanismini, äh, mille osas meie kokku lepime nende kahe klausli alusel. ja ma arvan, et suvevaheaja ajal, kui me vaatame siis teie äh, raporti projekti, siis äh, räägin teile sellest täpsemalt, härra Kaaler, palun. jah, aitäh. minul on väike poliitiline kommentaar minu arvates see, mida meie Euroopa Liiduna poliitiliselt aktsepteerida ei saa ja millele tuleks meil tähelepanu keskendada, on see, et kõikidele Euroopa Liidu kodanikele ühtviisi tuleb tagada julgeolek, see on oluline punkt ning seda tuleb ka mainida ning meil tuleb küsida, kuidas seda kõige paremini saavutada Eh, nii Brüsseli, Tallinna, Londoni, Bukaresti, Pariisi kui Berliini inimestel eh, peab olema samasugune julgeolekutase ning Euroopa Liit peab eh, kaitsma ühtviisi hästi nii neid inimesi, kes elavad Soomes kui ka neid, kes elavad Limassoolis. vastasel korral me ei saa rääkida poliitilisest ühtsusest see on poliitiline punkt, millele tuleb tähelepanu pöörata, igal Euroopa Liidu kodanikul on õigus julgeolekule ning see on see poliitiline raamistik, mida meil on vaja. Eh, ning praktiline märkus, eh, võib-olla tuleks mõelda ka sellele, eh, NATO raames on sellele äh, ka juba räägitud, kuid äh, jõuti eitavale järeldusele, see puudutab küberrünnakuid. kas küberrünnakud käivad artikli viis alla? NATO leidis, et ei käi. arengud aga liiguvad edasi ning sellesama küsimusega tuleb meil tegeleda võib-olla ka Euroopa Liidul raames. kas NATO artikkel viiele vastav artikkel Euroopa Liidu raames äh, hõlmab küberrünnakuid see on ilmselt väärt eraldi arutelu, siin tuleb pöörata tähelepanu ka tehnoloogilistele arengutele ning sellele soovisingi tähelepanu juhtida, aitäh! Euh, rohkem keegi sõna ei soovi, härra Pašku, võib-olla soovite omalt poolt midagi veel lisada? suur tänu! kõigepealt tahaksin tänada teid kaitse ja julgeoleku allkomisjoni selle eest, et te päevakorras eraldasite mulle äh, väikese äh, aja selle raporti pro-, esialgse projekti arutamiseks, äh, sellepärast et selles töös on teatavaid bürokraatlikke takistusi ja, ja me peame seda ka arvesse võtma, kui me tahame just nimelt tabada õiget hetke, mil komisjon püüab äh, omapoolseid samme teha Euroopa Komisjon. Äh, praegusel hetkel komisjon ei paista olevat väga valmis meiega sama sammu käima, kõikide äh, asjaosalistega konsulteeritakse, igalühel on oma arvamused, aga igal juhul äh, aasta lõpus, mõned inimesed ütlevad, et võib-olla isegi järgmisel aastal, igal juhul kuskil aasta lõpuks või tõenäoliselt novembri ajaks, novembriks, mille meie oleme endale tähtaega ajaks seadnud on asjad piisavalt küpsed ning äh, parlament tahaks oma raportiga äh, tõesti kogu seda protsessi mõjutada, oma panust sinna protsessi panna ja me püüame äh, oma töös kanda hoolt selle eest, et parlamendi seda raportit võetakse tõsiselt. ja Äh, ja proua Tšanaku, äh, olen proua Tšanakuga nõus, me peame vaatama, milline peaks olema meie menetlus äh, sellise teemavaldkonna puhul räägitakse väga kirglikult ja kired löövad leegitsema ja kui sa ei oska õiget nuppu vajutada, siis jääd tühjade kätega. härra Tahv olen nõus, me peame arvesse võtma, et mõned riigid tõesti ei taha oma panust äh, siin anda, nad ütlevad, et jah, solidaarsus on võib-olla hoopis teine asi, aga aga vastastikune abi kindlasti on neid, kellel on oma reservatsioone. ja me peame seda, selle võimalusega arvestama, et äh, ainult mingi osa riikidest reageerib, selle, see võimalus on täiesti olemas ja nagu öeldud, tuleb seda arvesse võtta. ja siis NATO, kui NATO keeldub sekkumast, siis Euroopa Liit peab vaikimisi sekkuma või oma panuse tegema. Berliin pluss kokkulepe. NATO peab kõigepealt ütlema, kas NATO äh, otsustab äh, sekkuda ja siis tuleb Euroopa Liit mängu ja sellest äh, tulenevad asjade korraldused ja nii edasi ja nii edasi, ja samast loogikast peame muidugi lähtuma ka siin, selles teemavaldkonnas. ja mida mina ütlesin siis veel? selle sümboolsuse kohta, et sümboolne ei olnud mitte nende klauslite sissetoomine Lissaboni lepingusse, vaid ilma Äh, operatiivse suutlikkuse ja koordineerimiseta jääb äh, sellest kõigest, äh, jääb see kõik ainult illusioonide tasandile. see asjaolu härra Kaalar küberrünnakutest artiklis viis räägiti ja ja järeldus võiks olla selline, et artikkel viis peaks jääma selliseks, nagu ta on, sellepärast et äh, nõukogu tõlgendab, nõukogul on tõlgendamise ülesanne nii et kui me hakkame artiklisse viis igasuguseid imelikke asju sisse tooma ja täpsemalt määratlema, siis äh, kohe, äh, kui tegemist ei ole päris konkreetselt sellise olukorraga, siis leping kohe jällegi ei rakendu, on ju. nii et äh, ma arvan, et artikkel viis võiks jääda nii, nagu ta on, aga kui relvarünnak äh, tekitab hävitamist, äh, siis äh, küberrünnak ainult häireid ja neid kahte asja tuleb eraldada. võtame näiteks tuumapommi, mis kogu meie taristu hävitab, kõik meie liidrid maha notib ja nii et äh, me peaksime strateegil-, strateegiliselt tegevad kindlasti arutelud selle üle, kas, äh, mis kus kehtib üldse. aga igal juhul praegu oli tegemist sellise väga esialgse arvamuste vahetusega. suur tänu teile teie arvamuste eest ja jätkame oma tööd ja tahaksime võimalikult kiiresti äh, oma tööd teha ja me ei tahaks mitte mingil juhul Euroopa Komisjoni tegevusest maha jääda ja kui ja võib-olla isegi, kui meil on midagi valmis, võib-olla isegi varem, kui meil on mingisugused konkreetsed asjad juba paberile pandud, esimene äh, projekt äh, paberile pandud, siis äh, kohe levitatakse seda teie hulgas ja võib-olla ka nõukogu ja komisjoni hulgas, et me saaksime kõiki arvamusi, hinnanguid arvesse võtta ja püüda neid võimalikult kiiresti sisse põimida mind tegelikult ei huvita, kas on suvepuhkus või ei ole, kui tegemist on midagi olul-, millegi olulisega, siis, siis igal juhul me teeme tööd suur tänu selle võimaluse eest, suur tänu, Jaan. aga enne kui ma otsad kokku võtan, äh, siis äh, välistalitus, äh, välistalituse esindaja härra Miotsu soovis samuti sekkuda. ei, ei, aga ei olegi vaja, kui Euroopa Parlamendil on mingisuguseid tehnilisi küsimusi ja me komisjoni ja meie ühise ettepaneku kohta, siis oleme valmis vastama esimees ütleb jah, nagu te näete, oleme praegu oma töös väga algusjärgus äh, ja härra Pasku võib-olla äh, ja variraportöörid äh, saavad teiega ühendust võtta ja teie välistalitusega ja, ja rääkida võimalikest tehnilistest üksikasjadest. suur tänu selle sissejuhatava arutelu osas ja mm, tõesti mm, pidage meiega ühendust, on väga oluline, et Euroopa Parlamendil on oma seisukoht ja me saame oma sõna sekka öelda selles tähtsas valdkonnas, kus liikmesriigid, liikmesriikidel on kindlasti oma tõsised kaalutlused, praegu ei ole veel väga täpselt määratud, kuidas neid klauseid rakendatakse. tulevikus järgmine kord kohtume üheteistkümnendal juulil hommikul ja ja suur tänu tänase koosoleku eest